seisab äh, ees äh, hääletus. esimene teema, mille üle hääletus toimub, äh, puudutab proua Haudala raportit liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsioon raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta on meie esimeseks teemaks tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud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 votatsioone chiusa. hääletus on lõppenud. vastu võetud suure häälte enamusega. edasi Savarma raport, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. nimeline hääletus. hääletus on alanud votatsioon chiusa hääletus on lõppenud vastu võetud relatsioone Jätenmägi edasi proua Jäätemägi raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine Prantsusmaa taotlus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ning edasi Euroopa Kohtu arvamus Euroopa Liidu ja Kanada vahelise broneeringuinfo töötlemist ja edastamist lennuettevõtjatelt Kanada piirivalveametile käsitleva lepingu kooskõla kohta aluslepingutega. härra Brock, palun, teil on sõna. austatud juhataja, head kolleegid Rahvapartei nimel ning artikkel üheksakümmend neli alusel palun eh, Liibe fraktsioonil niisugustes küsimustes eh, esitada need ka teistele komisjonidele seisukoha võtmiseks ja seetõttu palun hääletuse edasi lükata, sest eh, ajafaktor on siin äärmiselt oluline, sest see menetlus võib kesta kolmkümmend kuud Euroopa kohtus ning seetõttu peaks taolistes küsimustes asjaomased küsimused ahvetist liibeni ning äh, teisedki ära kuulama ning detsembri plenaaristungil pidama üldisema arutelu selle küsimuse kohta, see oleks õige menetlus, aitäh okay.. aitäh, härra Brock. tegemist oli selge ettepanekuga kuulame ära ühe kõneleja ettepaneku poolt, kes toetab härra Broki ettepanekut No, okay. Il relatore contrario. Aspetta. Oh, sì. Voss, Voss, signor Voss. Onorevole Voss, prego. Härra Voss, palun. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Aitäh, härra juhataja. tahaksin toetada seda taotlust, sest eh, ühelt poolt ei olnud see variraportööride vahel niimoodi kokku lepitud, nagu praegu on eh, hääletamisele esitatud. me ei ole saanud fraktsiooni sees neid küsimusi piisavalt arutada ning lisaks tundub mulle mõistlik eh, neid mõjusid arutada, sellepärast et me peame tõesti saama selgemaks selle, kuidas see hakkab mõjutama meie partnerlust teiste riikidega, samuti ka meie lennuettevõtjaid ning mis saab meie poliitilisest vastutusest, sest meie oleme ju seadusandjad ja mitte Euroopa Kohus. ning seetõttu me peame olema valmis siin poliitilise vastutuse võtma. aitäh, kolleeg Voss kes äh, võtab sõna ettepaneku vastu? austatud juhataja, austatud kolleegid, kõigepealt tahtsin mõelda, et no kas pole kena. viimastel päevadel ma olen kuulnud üha rohkem sellest, et et Euroopa Kohtu menetlused kestavad umbes kaks aastat nüüd on aga sellest kahest aastast saanud kolmkümmend kuud, nädala pärast tõenäoliselt räägitakse juba neljast aastast. ning tahaksin kõigile meenutada, et paavst just märkis oma kõnes, et me peame oma väärtusi ja reegleid järgima ning ma kuulasin ka teid. kui tegemist on kas sõltumatult sellest, kas tegemist on parlamendis toimuva hääletusega või valimistulemusena, valimistulemusega. Need võivad meile mitte meeldida, nende tulemused võivad mitte meeldida, aga me peame tulemusi aktsepteerima. eile toimus meil hääletus, mille tulemus on selge ning me peaksime vastavalt eile tehtud otsusele praegu hääletama selle resolutsiooni osas. palju tänu, proua Seppel! ja nüüd panen hääletusele ettepaneku lükata hääletus edasi. andke käega märku, kes on selle poolt. kes on vastu? indispensabile fare un check. Eh, peame hääletuse üle kontrollima elektrooniliselt, hääletus on alanud. no tänu tutti kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja adesso passiamo al voto sulla risoluzione. seega tuleb meil hääletada resolutsiooni ettepanekut tervikuna. meil on nimeline hääletus, hääletus on alanud. votatsioone chiusa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Grazie. aitäh. ning edasi jõuame härra Stiiri raporti juurde. Euroopa Liit ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik, lõige neli, kahes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud vastu võetud. soovite kontrollida? kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuus. jällegi osade kaupa, esimene osa, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? heaks kiidetud. lõige kümme, kahes osas esimene osa, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? heaks kiidetud. lõige kakskümmend kaks neljas osas, esimene osa. nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa. hääletus on alanud, jällegi nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ühe häälega. neljas osa, nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud heaks kiidetud. lõige kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. soovite kontrollida, kontrollime hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige kolmkümmend üks, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige kolmkümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige kolmkümmend seitse, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud, teine osa, siin meil on nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud heaks kiidetud. lõige viiskümmend kaheksa, kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime, kui soovite, kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. lõige kuuskümmend üks, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt? kes on vastu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige kuuskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. ja teine osa, jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige seitsekümmend neli. kes on poolt, näidake, andke käega märku, kes on vastu. erapooletud. kontrollime üle hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige seitsekümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa, andke käega märku, kes on poolt kes on vastu? kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige kaheksakümmend kolm. käega andke märku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud kontrollime üle. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. põhjenduspunkt O kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja nüüd resolutsioon tervikuna nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Complimenti all'onorevole Stier. õnnitlused härra Stierile ja nüüd liigume edasi strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend, tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid, resolutsiooni ettepanek tööhõivekomisjonilt, lõige üks, andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime üle, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatusettepanek number neli. andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis, andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige kaks, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud? heaks kiidetud. lõige kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. lõige kolm, kolmas osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. lõige viisteist, viies osas, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kolmas osa, taaskord nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. neljas osa, taas nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. viies osa, andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. lõige kaheksateist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kakskümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud lõige kakskümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, andke käega märku. kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud lõige kolmkümmend neli, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend viis, kahes osas, esimene osa kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek number kuus, andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige nelikümmend, muudatusettepanek number üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud lõige nelikümmend viis kolmes osas, esimene osa, andke käega märku, kes on poolt. aitäh, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmas osa kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kuus kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud ja teine osa kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus number kaks, andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd resolutsioon tervikuna, andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. adesso le dichiarazioni nüüd ähm, hääletuste selgitused, kes ei osale selles osas, soovin teile head isu. Lähme edasi istungiga.